kaksteist eh, ütleb, et eh, saate eh, kirjaliku avalduse teha, mis on kuni kakssada sõna pikk, nii et suur tänu arusaamise eest ja läheme edasi järgmise aruteluni Mauritaania ja eelkõige Piranda Abeidi juhtum. esimesena saab sõna proua Lohpiler. suur tänu, härra juhataja, austatud kolleegid. Mauritaania keelutas äh, orjapidamise juba saja, tuhande üheksasaja kaheksakümne esimesel aastal, kahe tuhande seitsmendast aastast alates on see kriminaalkuritegu. aga praktikas orjapidamist ikkagi kasutatakse vabakonna organisatsioonid äh, nagu SOS äh, orjapidajate vastu ja nii edasi, toovad orjapidamise juhtumit avalikkuse ette. Mauritaania valitsus Äh, peaks võtma tõsiselt nende organisatsioonide tööd ning isegi näg-, nägema seda kui toetust äh, orjapidamise väljajuurimise äh, suunas. aga olukord näitab hoopis midagi muud. täna nõuame meie resolutsiooniga resolutsioon, valitsuselt survestada, lõpetada su-, orjapidamise vastaste survestamine ning me kutsume üles vabastama härra Piram Tahabaidi, eh, orja, vabastusorjade poega. kui eh, Mauritaania tahab võidelda orjapidamisega, siis tuleb orjastatud inimeste vaesuse vastu võidelda. Eh, selle juurde kuulub ka seda, et Haratini organisatsioonil oleks võimalus maad omada maad, millega kallal nad on töötanud juba aastakümneid ja seal põldu harinud. ning ka rahvusvahelised ettevõtted, kes Mauritaanias tegevad on, peavad kindlaks tegema, et nad sunnitud tööd või lapstööjõudu ei kasutaks ning see on kindlasti ka Euroopa Liidu ülesanne selgeks teha, et ühelgi moel, näiteks kaubandissuhetega Mauritaanias äh, Äh, kaudselt äh, orjapidamist ei toetata, aitäh. suur tänu, järgnevalt saab sõna härra Preeda. suur tänu, härra juhataja. me räägime täna Mauritaaniast ja Piram Tahabeidist, aga see ei ole minu jaoks lihtne ülesanne, sellepärast et mina olin selle ettepaneku taga temast täna rääkida ja ma olen mitu korda kohtunud äh, Tiram Tahabeidi endaga ja ka sellepärast on minu jaoks see arutelu tänu raske, tegemist on Mauritaanias orjanduse vastu võitleva aktivistiga ja seega on see minu jaoks väga emotsionaalne ja ma tahaksin väga jõuliselt nõuda Mauritaania äh, ametkondadel äh, va-, äh, vaagistusest vabastada see inimene, kes on ainult head toonud kaasa oma riigile ja natukene üldisemalt rääkides, Mauritaania peab tulema välja sellisest olukorrast, kus nad kasutavad sellist loogikat, nagu nad praegu kasutavad ja on väga oluline, et nad võtavad endale kohustuse öö, äh, välja juurida orjastamine ja et seda tuleb teha kiiresti selleks, et Mauritaania rahvas saaks vabaks. suur tänu, kolleeg Žitanska. austatud kolleegid, kuigi me oleme siin aastas kaks tuhat neliteist omadega, on ikkagi olemas riik praegu, kus uue aja orjapidamist näha saab äh, Mauritaanias elavad tõelised orjad ja neil on peremehed, kes nende elu üle otsustada saavad. sellised praktikad on isegi tegelikult seaduste järgi keelatud sellel maal ning mina kutsun üles eh, Mauritaania valitsust orjapidamise vastu eh, võitlema ning eh, aktivist Piram Tahabaid tuleb vabaks lasta. ning Äh, igal juhul äh, on see väga äh, raske võitlus nii aktivistide jaoks kui ka käib see nende, selle riigi seaduste vastu. mina ei tohiks kindla-, me peaksime kõiki neid aspekte arvesse võtma, aitäh. härra Weidenholzer, palun mõningatel meie hulgast oli võimalus eelmisel aastal piirata Abeidi Äh, raskes võitluses äh, orjanduse äh, kaotamise asutuse, algatuse asutajalt tundma õppida. demokraatliku ja inimõigusi austava Mauritaania eest ta võitleb. tema koduriiki on algatatud orjanduse kaotamise algatus, ta on püüdnud inimesi valgustada, aga tema ja tema kaaskondlased on vahistatud Äh, tema, teda võib isegi ähvardada surmanuhtlus Mauritaania õiguse järgi. Äh, me nõuame, et need inimesed vabastataks koheselt ning et Mauritaania äh, peab kinni oma rahvusvaheliselt võetud kohustustest. ma loodan, et meie resolutsioon aitab kaasa dialoogile Mauritaania valitsusega, nii et need, see olukord saaks muudetud. suur tänu, härra Korraa, palun suur tänu, härra juhataja. jah, Amnesty International on kokku pannud raporti Mauritaania kohta, kolm koma viis miljonit elanikku on seal, seitsesada tuhat inimest on, äh, sõltuvad oma orjapidajast ehk peremehest nii et eh, erinevaid orjapidamise vorme on Mauritaanias, eh, inimesi hoitakse koduabilistena eh, kodu, erinevate majapidamiste juures, lapsi kasutatakse tööjõuna ja nii edasi. orjaks sünn-, sünnitakse Mauritaanias ning kuulutakse peremehele nagu öeldud, inimeste väärikus on kadunud ning neil ei ole mingisuguseid õigusi kaks tuhat neliteist on samas orjanduse eest vastu võitleja aktivist, kes on vahi, vahistatud ja vangistatud. ning tegemist on Mauritaania Mandelaga, härra Abaidiga, kes orjanduse vastu võitleb. meie kutsume üles valitsust, et kõik vahistatud vabastataks. aitäh, järgnevalt härra Depree, palun uh,. Äh, oui, suur tänu, härra juhataja ALDE fraktsiooni nimel ma tahaksin äh, avalikult äh, avaldada toetust sellele resolutsioonile, kus äh, nõutakse kohest Biram Dahh Abeidi Äh, vabastamist ja orjastamise väljajuurimist, mida praegu kasutatakse Mauritaanias, aga sellegipoolest äh, kaks suurt fraktsiooni on survet avaldanud ja mitu lõiku on jäänud sellest resolutsioonist äh, välja. meie näiteks nõudsime seda, et Mauritaania valitsus peaks ka Aafrika kohtu resolutsioon endale alla kirjutama, sellega ei olnud teised fraktsioonid nõus. me oleme nõudnud ka seda, et ma, alustataks poliitilist dialoogi Mauritaania valitsusega õigusega artikli kaheksa kohaselt Cotonou lepingus, see on ka tagasi lükatud. me nõudsime seda, et siia resolutsiooni kaasataks ka komisjonile esitatav nõue ametlike konsultatsioonide käivitamise kohta vastavalt äh, üheksakümne kuuendale artiklile inimõiguste konventsioonis, see on ka tagasi lükatud. härra juhataja, Äh, äh, ma ei saa aru, miks äh, need välja jäeti lihtsalt sellepärast, et fraktsioonid lihtsalt ütlesid, et nad on piisavalt suured selleks, et sellele, nendele lõikudele vastu olla, see ei ole õige. järgmisena kolleeg Senra, palun. suur tänu, härra juhataja inimõiguste deklaratsiooni peatükk neli ütleb, et äh, orjandus äh, on igal moel keelatud. Äh, samas aastakümneid hiljem on nüüd endiselt sadu tuhandeid ja miljoneid inimesi, kes on orjapidamise all kannatavad, neli koma viis miljonit inimest on seksuaalselt väärkoheldud sealjuures ja me peame kindlasti kohtu ette too, tooma need, kes inimeste õigusi rikuvad ka eh, Euroopa Liit kuulub tegelikult nende rahvusvaheliste konventsioonide vastaste tegijate hulka eh, ja seetõttu on meie võimalus praegu Mauritaaniale ametivõimud üles kutsuda eh, orjapidamise vastuvõitlejate vabastamist ning need riigid ja Euroopa Liit peab üles kutsuma neid riike, et nad inimõigusi kaitseksid. suur tänu nüüd äh, saavad sõna fraktsioonide eest kõnelejad no,. härra Poltsak, palun. Äh, suur tänu, juhataja. nii nagu on juba öeldud, äh, siis Mauritaania oli viimane riik maailmas, kus keelustati ametlikult orja pidamine tuhat üheksasada kaheksakümmend üks ja orjapidamist tunnistati kriminaalkuriteoks kahe tuhande seitsmendal aastal. samas aga reaalseid kohtuprotsesse on ainult mõni toimunud sellest ajast alates. rahvusvaheliste äh, raportite alusel on Mauritaania riik, kus on kõige suurem äh, osa elanikkonnast äh, neli protsenti, kes elab orjuses. ning need arvud näitavad, kuivõrd raske on põliseid kombeid ühiskonnas muuta aga see ei saa samas olla äh, ettekäändeks mitte midagi teha. Euroopa Liit peaks aitama Mauritaaniat äh, saada üle sellest kohutavast olukorrast, ma tahaksin tänada härra Predat, äh, kes algatas selle väga olulise resolutsiooni, aitäh no,! suur tänu ja järgmisena peaks sõna saama härra Kasparra, aga teda ma kojas ei näe. ja siis järgmisena saab sõna kolleeg Veržea, palun suur tänu, äh, härra juhataja Mauritaania on kummaline riik. praegune Mauritaania president äh, Assis äh, võttis riigipöördega üle võimu ja kukutas peale äh, selle riigi iseseisvustamist esimese, esimes, esimese demokraatlikult valitud presidendi. tegemist on keskusega, kus igasuguste relvadega kaubeldakse. tegemist on riigiga, mis Äh, kõige rohkem äh, on rassistlik ilmselt terves Aafrikas äh, ja peaasjalikult mustanahal mustanahalist Haratini kogukonda kiusatakse tagasi. tänaseks on ainult üks orjanduses süüdistav inimene jõudnud kohtu ette nii äh, Bihram Tahabeid, äh, orjade järglane kui ka väga paljud teised on võidelnud orjapidamise vastu, äh, kuid sellepärast ähvardab nüüd neid surmanuhtlus, on ka teisi usu pärast vahistatud inimesi, keda ootab sama saatus. vaatamata sellele, et see resolutsioon on poolik, toetan ma siiski seda, sellepärast et selline praktika tuleb hukka mõista. härra Castaldo, palun. suur tänu, härra juhataja veel kord äh, räägime me siis äh, Piram Taabeidist, äh, julgest aktivistist, kes on vangi pandud sellepärast, et ta on võidelnud ühe kõige suurema sotsiaalse nakkuse vastu ähm, Euroopa maailmas, mis äh, on nakatanu, mis nakkab nii väikelapsi, naisi kui ka mehi. tuhande üheksasaja kaheksakümne esimesel aastal äh, keelustati ametlikult Mauritaanias orjapidamine, kuid see ei ole mitte kuhugi kadunud. tegemist on inimesi alandava ja allutava äh, süsteemiga meie saadame raha äh, sellesse riiki selleks, et toetada sotsiaalse integratsiooni kavasid, kuid samas äh, mängime ju läbi selle kokku valitsusega, kes ei ole mõistnud, ilma inimõigusteta ei ole võimalik äh, midagi saavutada Cotonou lepingust, et ei ole võimalik rääkida siis Aafrika ja Kariibi mere saartega koostööst meie jaoks me ei saa olla nõus äh, sellega, me ei saa olla nõus riigiga, kes on pannud Piram taha peidisuguse inimese trellide taha. Äh, ta on äh, ebavõrdsel tasandi alusel võidelnud selle rõhuva valitsusega, ta tuleb vabastada ja Mauritaania orjad tuleb vabastada. järgmisena saab sõna härra Epiteteios. suur tänu, härra juhataja, tundub täiesti võimatu et kahekümne esimesel sajandil on kakskümmend protsenti Mauritaania elanikust, elanikkonnast orjad. selle riigi valitsus lihtsalt äh, talub seda olukorda ja nende reaktsioon on olnud äh, äh, see, et nad on hakanud orjastamise vastu võitlevaid vangistama, nii nagu nad on vangistanud Piram Taha Beidi ja teised tema organisatsiooni liikmed tegemist on ebademokraatliku tegutsemisega ja me peame selle mõistma hukka. me oleme näinud äh, ka seda, et teisedki riigid, äh, nagu näiteks Kreeka, kus äh, ametisse valitud inimesed on vahistanud opositsioonijuhte ja liikmeid ka Kreekas äh, pannakse trellide taha sellised inimesed, mitte kusagil seal arenguriikides kusagil kaugel, vaid Kreekas. Äh, siin kojas on ikka silmakirjalikkust üksjagu. me küll kaebleme selliste nähtuste üle teistes riikides, aga Euroopas tolereerime seda. suur tänu, härra Venta, palun. suur tänu härra juhataja, kuigi äh, orjapidamine keelustati Mauritaanias alles aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend üks, ei ole äh, tänaseni võetud vastu tegelikult ühtegi seadusandlust, mis selle otseselt keelustaks ja me näeme seda, et äh, Mauritaanias sünnitakse orjadeks, see on justkui pärilik äh, nähtus. me ei tohi sellist asja sallida, tegemist on AKV riikide hulka kuuluva riigiga, me peame toetama kohalikke aktiviste ja sellepärast ma toetan seda, mida teeb Piram Taha Beid, toetan kõiki neid, kes võitlevad orjanduse vastu ja on sellepärast üsna tihti ise vangistuses. ja me peame nõudma selle, seda, et valitsus ka tegelikult orjanduse keelustaks, välja juuriks, sest see oleks võimalus, kuidas äh, me jõuaksime tõhusa koostööni ja niimoodi me saaksime ainult seda riiki tõesti aidata. härra Kelly, palun. suur tänu, härra juhataja. tegemist on äh, kolmanda aastaga, kus äh, me räägime inimõigustest selles maailmanurgas ja on täiesti uskumatu, et me peame täna rääkima sellisest asjast nagu orjapidamine, tänapäeval veel, aga ometigi on see nii. Mauritaania oli äh, maailma viimane riik, kes ametlikult äh, orjapidamise keelustas, tegi seda aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend üks kuid nüüd äh, kolmkümmend kolm aastat hiljem on hinnanguliselt kakskümmend kolm protsenti rahvast täna orjanduses. me ei tohi seda lubada ja sallida, me peame nõudma Mauritaanialt seda, et nad peaksid kinni iseenda tehtud reeglitest ja et äh, need inimesed, kes seni on orjadena teinud tööd, saaksid äh, äh, erastada maa, kus nad on töötanud ja härra Piramdah Abeid tuleb vabastada suur tänu ja nüüd vaba mikrofon. üsna mitu sõnasoovijat ähm, on ja kahjuks kõik täna sõna ei saada. Äh, proua Öödinger. aitäh, härra president. Beram Dahabeid on äh, orjapidamise vastase liikumise üks juhte ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal andi talle ÜRO inimõiguste auhind. üheteistkümnendal novembril tema ise ja mitmed selle liikumise toetajad heideti vangi. me kutsume nende vabastamisele. Mauritaania on üks meie AKV partnerriikidest, et Euroopa Liit on orjapidamise ja lapstöö ning ka suguelundite moonutamise vastu. me kutsume Mauritaania ametivõime üles, et nad peavad kinni pidama nendest kohustustest, mis nad on endale võtnud. Euroopa Liit ja Euroopa välisteenistus peaksid meie suhted Mauritaaniaga üle vaatama. see oleks hea selle selleks, et paremini äh, kaitsta sealseid inimõiguste eest võitlejaid. aitäh, härra Marias, palun järgmisena. aitäh proua president, tõesti, tegemist on siin resolutsiooniga, millega soovitakse inimõigusi kaitsta ja seda ilma äh, poliitilisi eesmärke järgimata, vastupidiselt äh, Venezuela resolutsioonile. orjapidamine on Mauritaanias vägagi levinud, see tuleb lõpetada. tuleb lõpetada äh, vägivald äh, poliitiliste aktivistide ja eriti Biram Tahabeidi vastu. ma toetan seda resolutsiooni ning täiesti õigustatult Euroopa Parlament tegeleb siin inimõiguste kaitsega. teiselt poolt aga Euroopa Parlament peaks täpselt sama tegema ka äh, Äh, ja kaitsma inimõigusi Euroopa Liidus. Nendes riikides, mis on memorandumi all, nendes riikides, kus Troika on inimõigused jalge alla trampinud. nüüd on asi läinud suisa nii kaugele, et komisjon on ühele küsimusele vastanud, et Kreeka puhul ta ei saa inimõigusi kaitsta, sellepärast et on sõlmitud äh, krediidileping ja see tuleb hukka mõista. aitäh! härra Jakovitš, palun zar je moguće da danas u ovom parlamentu aitäh! kas on tõesti võimalik et täna parlamendis räägime me täna oma partnerriigist riigist, kus aga teiselt poolt on orjapidamine täiesti levinud. daamid ja härrad, Mauritaania on Vahemere Liidu liige sellise liidu liige, mille meie lõime siin Euroopa Liidus. ja ma muidugi tahan äh, välja tuua selle, kui palju me seda resolutsiooni toetame, et tõesti, me ootame kõrgelt esindajalt Mogherinilt, et ta teeb kõik endast olevama selleks, et härra Piram Tahabeid äh, vanglast vabastada temast on saanud äh, süsteemivastase võitluse sümbol, ta võitleb nende väga õudsete tingimuste vastu, milles elavad üle kahekümne protsendi Mauritaania elanikest ja sellepärast me tõesti proua Mogherinilt ootame karmi kätt. härra Della-Vedova. aitäh, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed me oleme väga rahul parlamendi resolutsiooniga, mis puudutab inimõiguste alast olukorda Mauritaanias ja eriti Piram Tahabeidi juhtumit ning tema organisatsiooni liikmeid. Ehm, me teame härra Piram Tahabeidi juhtumit, ta võitleb inimõiguste eest ja orjapidamise vastu. teda on mitmeid kordi vahistatud ehm, tema veendumuste pärast ning äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal esitati talle ka süüdistus. Äh, ta juhib äh, orjapidamise vastast liikumist, ta on saanud erinevaid inimõiguste alaseid valdkondi. ka poliitikuna kandideeris ta presidendi kohale kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuus. Piranda Habeid vahistati koos oma liikumise liikmetega ja talle esitati süüdistus äh, avaliku korra rikkumise pärast äh, ja sellepärast, et ta kuulub liikumisse, mida pole riiklikult tunnustatud. Ähm, tahan üles kutsuda sellele, et äh, eriti just Haradžini kogukonna õigusi ähm, kaitstud. tegemist on mustanahalise kogukonnaga riigi lõunaosast. meile valmistab väga muret kõik see, mis Mauritaanias on juhtunud, eriti just hiljutised vahistamised. me oleme ka Piramda Habeidi liikumisega ühendust võtnud. meil on vaja informatsiooni ka selle kohta, kuidas tal läheb. me otsime erinevaid võimalusi selleks, et Mauritaania ametivõimudega dialoogi astuda Euroopa Liidu suursaadikud Mauritaanias on Piram Tahabeidi juhtumiga tõstatanud kohe pärast tema vahistamist. ka viieteistkümnendal detsembril poliitilise dialoogi raames äh, tõstatati tema küsimus Äh, vastavalt Cotonou lepingule siis. Äh, Euroopa Liit on öelnud, et õigusriigi põhimõttest tuleb kinni pidada, samamoodi ka nagu inimõigustest ja härra Piram Tahabeidile tuleb äh, tagada inimõigused. võrdne kohtlemine kehtib kõikidele, hoolimata nende päritolust ja etnilisest kuuluvusest. Euroopa Liit äh, tegeleb Iramda Habeidi juhtumiga ka edaspidi. me oleme, me soovime kodanikuühiskonna ja ametivõimudega dialoogi pidada selleks, et tagada Iramda Habeidi korralik kohtlemine. kui vaja, ei kohku me ka tulevikus sekkumise ees Euroopa Liidu delegatsioon Mauritaanias järgib täpselt äh, kohtuprotsessi, mida peetakse Piram Tahabeidi vastu. tähtis on, et see kohtuprotsess toimuks võimalikult kiiresti. härra president, lugupeetud parlamendisaadikud, Euroopa Liit on alustanud dialoogi Mauritaaniaga inimõiguste alal. me toetame ka valitsust äh, tema pingutustel äh, seadusandluse harmoniseerimiseks ja ka nendes sammudes, mida tehakse inimõiguste kaitseks. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on Euroopa Liit, vabandust, Mauritaania vastu võtnud erinevaid seadusi selleks, et alustada orjapidamise kaotamist. peale selle soovitakse ka orjapidamise juhtumite jaoks kokku kutsuda kriminaalkohus. Euroopa Liit toetab äh, valitsust orjapidamise kaotamise tegevuskava täiteviimisel ja tähtis on tõesti see, et me räägiksime selle riigiga inimõigustest. me oleme kohtunud ka inimõiguste kaitsjatega selleks, et me saaksime olukorda koha peal paremini hinnata. väga tähtis on vaadata, kas riik ja valitsus ka tõesti pingutavad orjapidamise kaotamise nimel. me soovime, et inimõigused taastataks äh, ja õigusriigi põhimõtted samamoodi. aga praegune juhtum näitab, et meil on veel väga palju ära teha. ma võin teile kinnitada, et me teeme koostööd Mauritaaniaga selleks, et inimõiguste alased ja orjapidamise äh, probleemid äh, lahendada. ja ka Piram Tahabeidi juhtumit jälgime me väga täpselt. Äh, see juhtum on meie prioriteetide nimekirjas üks esimesi ja me kavatseme need probleemid tõstatada iga kord, kui räägime inimõigustest. aitäh, härra Della Vedova. palun vaikust. palun vaikust siin kojas, sest peaaegu võimatu on siin kõnelejaid kuulata. palun tõesti vaikust